oskustööd ning eesmärk on loomulikult tagada digitaalne ühisturg, mis on odavam ning kasutajasõbralikum. suur tänu, härra volinik. nii palju siis sellest arutelust. hääletus toimub homme kell kaksteist. daamid ja härrad, osaistungjärk jätkub homme kell üheksa see lõpeb kell kaks. ja päevakord on olemas Euroopa Parlamendi veebileheküljel. lõpetuseks suur tänu, et te nii hilja veel üleval olete, suur tänu tõlkidele ja osaistungjärk on lõppenud.